võtta ära temalt äh, saadiku puutumatus, selle küsimuse annan edasi õiguskomisjonile ja nüüd edasi, üheksandal septembril kaks tuhat kolmteist teatasin teile, et äh, Gabriele Albertini kui endine parlamendisaadik äh, esitas taotluse, et tal parlamendi saadiku puutumatus ära võetakse, küsimus anti arutada õiguskomisjonile, õiguskomisjon neljateistkümnendal oktoobril kaks tuhat kolmteist äh, käsitles seda küsimust ja viiendal novembril kaks tuhat kolmteist siis taas kord kümnendal veebruaril kaks tuhat neliteist. oma kirjas üheteistkümnendast veebruarist kaks tuhat neliteist esitas komisjon soovituse äh, mitte avada härra Albertini saadikupuutumatuse küsimust, kuivõrd Äh, puudub vajadus parlamendi kahekümne esinda esimese mai kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta otsust muuta, toona otsustas parlament, et talle tuleb parlamendi saadiku puutumatus alles jätta. kui kellelgi pole seda